Äh, sõna härra Costa viieks minutiks. Eh, proua president. proua president. proua volinik teie komisjon on mitmel korral öelnud, et äh, avalikustatakse liikumisalane teatis. ja see oleks pidanud tegelikult meieni jõudma juba eelmise aasta sügisel. eelmise aasta märtsis viidi lõpule linnaliikluse rohelise raamatu alane äh, konsultatsiooniprotsess. Te võtsite endale selle lõpus kohustuse see tegevuskava avalikustada ja kordasite seda plaani ka kaubaveologistika tegevuskava osas hiljem ja ka, ja ka väliskulude sisestamise strateegia kohta. Need pidid kõik meieni jõudma aastaks kaks tuhat kaheksa, aga siiamaani pole me nendest äh, mitte midagi näinud. tulemas on juba parlamendi äh, ametiaja lõpp ja uued valimised ja meile tundub, et väga palju sellest tööst, mis on tehtud ten-, t-, t-, t-, t-, t-, t-, t-, t-, t-, t seni eh, on, muutub täiesti tühiseks pärast valimisi. kas te olete, proua volinik, valmis meile tunni-, eh, ütlema, et eh, kõik on nüüd valmis, et kas see, need tegevuskavad avalikustatakse järgnevate nädalate jooksul, sellepärast et siis alles saame meie oma töö lõpule viia? ning RAK-i resolutsioon, mis võeti vastu juba juulis kaks tuhat kaheksa, saaks siis ka väärilise lõpplahenduse. linnaline liikumine on äh, kohaliku tähtsusega küsimus, äh, kohalikud äh, omavalitsused, valitsusriikid ja ähm, liikmesriikide valitsused vastutavad selle eest, aga mingisugu-, mingisuguse suuna peaks andma ka ühenduse tasandilt. kes siis veel peale Euroopa Liidu ei peaks Euroopa Liidu rolli kaitsma selles, kes saab tõlgendada piire, mille seab lähimuspõhimõte? Euroopa Komisjon on lihtsalt välja nihverdanud selle probleemi lahendamisest ja, ja see kindlasti linnatranspordi ja kodanike liikuvusega seonduvaid raskusi ei lahendada. õhusaaste Hmm, on tõsine probleem meie linnadel, nelikümmend protsenti CO kahe heitmetest on transpordis, seitsekümmend protsenti kõrge e, e, heidesisaldusega transpordiliikudest on linnatransport. me peame rääkima meie maanteedest ja õnnetustest, seitsekümmend protsenti e, liiklusõnnetustest leiab aset linnadest mõtlema ka tarbijatele, kõige haavatavamatele tarbijatele, kes on sõltuvuses ühistranspordist ja millised on erinevused liikmesriigiti, linnade ja linnade vahel, isegi liikmesriikide sees. Äh, proua volinik, teiega ma räägin, jah? kui me räägime linna, äh, linnade kaitsmisest äh, ning standardite seadmisest, kas siis me ei räägi samas ühtlasi Euroopa Liidu põhiõigustest, mis on äh, Äh, millele peab olema juurdepääs kõikidel kodanikel standardid, head käitumistavad, innovaatilised lähenemised, kõik see on põhiõigus ja statistika kogumine ja statistika levitamine kuulub samuti sinna alla, kas mitte komisjon ei pea selle osas tegutsema? et aidata liikmesriike ja omavalitsusi, liikmesriikidel ja omavalitsusel on muidugi omad eelisõigused, kuid meil on ju siiski teatav mõju kas te võiksite anda meile terv-, siis rea neid põhjuseid, miks te olete hiljaks jäänud selle tegevuskava esitamisega ja millised on praegused arengud? ja miks te siis oma kohustusi ei täida? meil ei ole vaja mingisuguseid vabandusi, vaid põhjusi. on räägitud viimasel ajal, et komisjon on, on muutunud selliseks kogu, nii ettevaatlikuks, et nad Euroopa, Euroopa, eurooplaste probleemi üldse ei lahenda, sellepärast nad kardavad liikmesriike, noh, see oleks teile surmahoobiks, kui see nii oleks. teeme nii, nagu tegid prantslased, tulemused, tulemused, tulemused ja tulemuste järgi tuleb teid hinnata. kas me võiksime jõuda nii kaugele, et te oleksite natukene ikkagi austust avaldavamad meie suhtes. linnaliikluse, vabandust, linnalise liiklumiskenna arendamise küsimused on küll väiksed probleemid, aga siiski osa suuremast probleemist. suur tänu ja nüüd komisjoni nimel saab sõna proua Vasiljev. suur tänu, proua president. kõigepealt ma tahaksin edastada asepresident Tajani Tajani vabandused, et ta ei saa meiega mm, koos olla siin, kuna ta on olulisel missioonil Jaapanis. tahaksin tulla kohe asja juurde. komisjon peab kinni täielikult oma kohustustest seoses Euroopa poliitikaga eh, linnaliikluse osas, kuna me oleme veendunud, et kuigi linnaline liikuvune liik,, linnalise liikuvuse eest vastutavad peamiselt eh, piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused, on teatud äh, valdkondades siiski lisandväärtus ka Euroopa tasandil tehtust. loomulikult meie kodanikud on äh, ühest küljest kõik erinevad, kuid nende ees on ühesugused väljakutsed. linnalise liikuvuse väljakutsed ja probleemid äh, on olulised ja kasvavad, see puudutab nii kodanikke kui ettevõtteid, liikluse turvalisust, piiratud juurdepääsu, ummikuid ning äh, reostusest tulenevaid terviseprobleeme. selleks, et illustreerida linnalise liikuvuse olulisust, tahaksin tuua mõned äh, numbrid. kuuskümmend protsenti elanikkonnast elab linnapiirkondades ning kaheksakümmend viis protsenti Euroopa Liidu SKP-st äh, genereeritakse linnapiirkondades. samas linnad genereerivad ka nelikümmend protsenti CO kahe heitmetest ning kaks kolmest liiklusõnnest, õnnetusest toimub linnapiirkondades. ja lõpetuseks ummikud, mis on üheks peamiseks probleemiks, millega kodanikud on silmitsi igapäevaselt, toob kaasa umbes ühe protsendi skp kaotuse Euroopa Liidis igal aastal seetõttu jätkusuutlik linnaline liikuvus on võtmetähtsusega selleks, et me saavutaksime oma eesmärgid seoses kliimamuutuste, majanduskasvu ning liiklusohutusega. seetõttu on komisjon käivitanud tegevused, tegevusi selles valdkonnas juba alates aastast üheksakümmend viis, selleks et eh, edendada parimate praktikate jagamist ning eh, olulisel kohal on olnud Civitase programm, mis algas aastal kaks tuhat, kahe tuhande seitsmendal aastal võeti vastu roheline raamat Uued suunad linnalise liikumiskeskkonna arendamisel, milles toodi välja täiendava tegevuse valdkonnad Euroopa Liidu tasandil selleks, et edendada ohutumaid ning äh, rohelisemaid linnu ning nutikamat äh, linnaliiklust või linnatransporti aga mida saab konkreetselt teha Euroopa Liidu tasandil, me saame aidata kohalikke omavalitsusi rakendada Euroopa Liidu poliitikaid ning aidata neid kõige paremini kasutada Euroopa Liidu rahasid. samuti innovatsioon saab anda võimalusi kohalike omavalitsusele, omavalitsustele saavutada rohkem vähemate kuludega me saame siirata turule uusi tehnoloogiaid, näiteks rohelisi ja puhtaid sõidukeid ning harmoneerida uute tehnoloogiate standardeid. samuti saab Euroopa Liit suunata omavalitsusi koos toimivatele eh, lahendustele, mis aitavad kaasa ühisturu toimimisele. seetõttu komisjon jätkab oma tegevust, kuna me leiame sarnaselt eh, suure hulga huvirühmadega, et me saame väga palju võita tegevusest Euroopa Liidu tasandil tehtavate algatustega, mis toetavad kohaliku ja piirkondliku tasandi tegevusi. nüüd vastuseks teie küsimusele, miks on viibinud linnaliikluse tegevuskava avaldamine. kahjuks ei olnud tingimused sobivad kahe tuhande kaheksanda aasta lõpuni üldise tegevuskava vastuvõtmiseks, kuid äh, minu kolleeg, asepresident Tajani tahab teile üle kinnitada, et tema on jätkuvalt pühendunud tegevuskava väljatöötamisele ning äh, sealhulgas äh, kõigi sammude astumisele vastavuses lähimus- ja proportsionaalsuse poliitikaga me ei soovi välja pakkuda samme kõigis valdkondades, vastupidi, me soovime välja pakkuda nii-öelda tööriistakasti, kus on äh, lühikese ja keskmise mm, perspektiivi äh, meetmed selleks, et linnad saaksid astuda konkreetseid samme seoses linnalise liikumisega. ja siis saavad kohalikud omavalitsused juba otsustada, mis on neile kõige sobivam vastavalt nende enda eesmärkidele ja vajadustele. selleks, et äh, tegeleda nende muredega, mis võib-olla on endiselt olemas seoses Euroopa Liidu strateegilise rolliga linnalises liikuvuses, siis siin on asepresident Tajani eesmärgiks näidata konkreetsete tegevusega, tegevustega, kuidas Euroopa Liit saab aidata kaasa kvaliteedi tõstmisele linnalises liikumises. rohelisele raamatule eelnes väga palju konsultatsioone huvirühmadega ja rida tegevusi käivitatakse juba käesoleval aastal. selleks, et toetada uusi tehnoloogiaid ja innovatoo-, innovatiivseid äh, lähenemisi, me oleme juba teinud pakkumiskutse ja pakume siis välja valitud projektidele kuni viiekümne protsendilist äh, rahastamist, mis puudutab näiteks rohelisi ning puhtaid ja energiatõhusaid neid äh, sõidukeid ning vastava direktiivi jõustamist äh, märtsis, siis me kindlasti käivitame ka äh, reeglid, mis võimaldavad ühiseid roheliste sõidukite hankeid. ning aprillis käivitame veebilehe, mis hõlmab endas kogu linnalist liikuvust puudutavaid õigusakte ning samuti aitab jagada parimaid tavasid. samuti me mõtleme koos eh, huvirühmadega Civitase programmi tulevikule ning sellele, kuidas eh, ehitada midagi edasi sellelt eh, juba olemasolevalt teadmiste baasilt. ning mis puudutab teaduslikke andmeid seoses linnalise liikuvusega, siis me käivitame uurimused roheliste tsoonide ning linnatranspordisüsteemide koostoime kohta ning samuti äh, uurime seda, kuidas on võimalik seada teemaksusid linnateedel ning arvut-, ning äh, sisendada või muuta sisemiseks äh, väliskulud. nii et ma arvan, et need sammud kindlasti aitavad kaasa arengutele linnalise liikuvuse vallas. nüüd me kuulame erakondade nimel esinevaid kõnelejaid, härra Rapp Tänak, kaks minutit, palun. aitäh, proua president, proua volinik Au austades küll komisjoni ja teid inimesena, ei vastanud te tegelikult äh, härra äh, Kosta äh, küsimusele. Te kõigepealt viitasite sellele ja mida me juba äh, võisime lugeda rohelisest raamatust, et äh, meil on vaja ühiseid Euroopa lahendusi probleemile, mis puudutab äh, peaaegu kõiki Euroopa linnu ühes või teises vormis, vahel väga erinevalt ja vahel äh, väga sarnaselt. me tervitasime seda juba mõni kuu tagasi, me ootasime väga komisjoni poolt lubatud ettepanekuid, neid aga ei tule. ja kui ma nüüd õigesti aru sain, siis te ütlesite, et ei tule kõikehõlmavat tegevuskava. miks? vastavalt sellele, mida me kuuleme ja siin kojas ja Euroopa Liidus ja teistes institutsioonides me kuuleme väga palju, siis ähm, põhjuseks on see, et on liikmesriik või liikmesriigid, kes äh, ettekäändel, et äh, ohtu võib sattuda lähimuspõhimõte, on levitanud hirmu ja on levitanud hirmu ja hirmu sisendanud ka komisjonile. Euroopa Parlament Liit on öelnud, et meie ei taha, et ähm, rikutaks lähimuspõhimõtet. Te ise ka ütlesite, et te ei taha sellist äh, lahendust, mis äh, peaks sobima kõigile, aga sellel põhjusel mitte mingi plaani esitamine ei ole ka mingi lahendus. nii et seetõttu me palume, et te mm, täidaks oma lubaduse äh, mitte millegi tegelemine ei taga komisjoni tagasivalimist. tagasivalimist tagab see, kui esitatakse häid plaane. sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel härra Savari, kaks minutit. proua volinik, te kinnitasite meile neid algatusi, mida Euroopa Parlament on selle teema kohta teinud. Ehm, Mm. Euroopa Liit äh, ei saa jätta tähelepanuta äh, linnaliiklust. härra Barroso äh, juba esitas rohelise raamatu, meie tahame tegevuskava, me ei saa selle, ilma selleta hakkama. Te ütlete, et seda ei saa ilma parlamendi kontrollita esitada. seetõttu on meil õnnestunud ja ma tänan härra Raki, kes mind selles palju toetas, et äh, Euro-, et äh, Euroopa Parlament koostab tegevuskava omaalgatusliku raporti äh, raames juba en-, veel enne valimisi. sellel algatusel saab olema poliitiline kaal, sest uus Euroopa komisjon, keda ku-, kuulatakse transpordikomisjonis mm, tegeleb sellega. me äh, kahetseme seda, et äh, Euroopa Komisjon annab järele ühe liikmesriigi soovidele. meil on kakskümmend viis liikmes, kakskümmend seitse liikmesriiki ja Euroopa Komisjon on siin äh, otsustanud järgi anda. me töötame ise välja äh, tegevuskava ja uus äh, volinik kindlasti toetab seda. proua, härra Popüü saab sõna kaheks pooleks minutiks. proua president, proua volinik, austades teie ametit ja teid, teid, teid isikuna Ähm, luban ma endale mõningaid äh, reaktsioone pärast äh, ähm, äh, teie sõnavõttu. Te lubasite meile hoopis teisi asju. Ähm, palun tutvustage meile, millised on need peatükid, mis teile probleeme valmistavad. ma arvan, et me saame teid rõõmustada, et teie nimekirjas on meie ettepanekud komisjonis on teil olemas elemendid selleks, et äh, avaldada äh, tegevuskava koos kõigi, kõigega, mis sinna juurde kuulub. ma arvan, et meil võib olla neli äh, põhjendust teie esimesele mm, lausele, et, et tingimused pole soodsad. kas härra Barrot rohelise raamatu raames juba ähm, tutvustas meile võimalikke tehnilisi lahendusi. teine hüpotees, et kas äkki mõned liikmesriigid olid äh, tegevuskava vastu? proua Val-, volinik, nii palju kui mina tean, komisjon on ju sõltumatu liikmesriikidest. mina ei suuda küll uskuda, et äh, te oleksite järgi andnud äh, mõne liikmesriigi survele. kolmas hüpotees, kuna pole soodsaid tingimusi, siis ma võin arvata, et komisjoni sees on erimeelsusi. ma siiski loodan, et ei ole. ning lõpuks, kas te tahate teeb arutelu edasi lükata järgmisse aastasse, kui parlament on uues koosseisus. arvestades meie suhteid härra Barroga rohelise raamatu esitamise ajal, ma ei usu, julge seda uskuda varsti toimuvad valimised. see tegevuskava on minu meelest suurepäraseks näiteks selleks, et ähm, demonstreerida meie kodanikele, et Euroopa Liit äh, on neile väga kasulik. mul on väga kahju, et äh, tegevuskava avaldamine edasi lükati. aitäh, härra Kraamer Roheliste nimel poolteist minutit proua president, lugupeetud daamid ja härrad, pidev edasilükkamine ja teie vastus on midagi, millega me ei saa nõus olla, sest et äh, aega ei ole enam palju. kliimamuutuse äh, kontekstis mängib linnaliikluse tegemiskava olulist rolli. linnaliiklusest tuleneb seitsekümmend protsenti äh, CO kahest. Euroopa Liidul suur potentsiaal on äh, Äh, linnaliikluses üheksakümmend protsenti autosõitudest on roh-, lühemad kui kuus kilomeetrit. väga oluline oleks ähm, ähm, kasutada busse, ronge või jalakäija. võib-olla on, loodetavasti on komisjon kasutanud aega järelemõtlemiseks, kuidas aidata linnu ja riike paremini. sest äh, Mm, selles, mis sisaldub rohelises raamatus, ei ole küll mingit äh, lisaväärtust. meie loodame, äh, meie nõuame hoopis äh, teistsugust raha kasutamist, kuuskümmend protsenti Euroopa Liidu rahadest lähevad maanteede ehitamist ainult, ainult kakskümmend protsenti läheb raudteesse. meie soovime seda proportsiooni muuta, meie tahame, et Euroopa Liidu rahasid antakse ainult siis, kui linnad, kui riigid ehitav, esitavad äh, linnaliikluse, liikluse arendamiskava ja kui vähendatakse ja seda, et vähendatakse äh, liikumiskiirust äh, teedel, sellepärast et väga palju inimesi hukkub maanteedel. nüüd me kuulame teisi äh, sõnavõtjaid, härra Vlasak, kaks minutit, palun. proua president, daamid ja härrad, on väga kahetsusväärne, et äh, selle tegevuskava avalikustamine on jäänud viibima. seitsekümmend protsenti Euroopa elanikest elavad äh, linnades ning on ju meie huvides äh, tagada nendel ähm, kättesaadavam ja ohutum ühistransport, see on ka keskkonna mõttes sõbralikum. ja seega ma loodan, et kui see dokument lõpuks avalikustatakse, ei hõlma endas mitte ainult uusi trende, vaid et seal hinnatakse ka erinevaid äh, transpordiliike, sealhulgas jalgrattatransporti ning äh, jalakäijate olusid siis peaks äh, olema kodanikel võimalus valida ise, äh, kus on nende jaoks kõige sobivam elada. see peaks olema see lähenemine, mis tuleks võtta ja tuleks tagada selle toetamine ka tõukefondidest, et äh, neid vahendeid saaks kasutada samuti linnaliikluse parandamiseks. proua Giuntini, kaks minutit, palun. proua president, suur tänu, austatud proua volinik. ma olen vägagi nõus sellega, mida mm, kolleegid on täna öelnud. linnakeskkond on täna väga oluline osa eurooplaste jaoks, mitte ainult suurtes või keskmise suurusega linnades elavatele kodanikele tegevus, äh, komisjoni roheline raamat Uued suunad linnalise liikumiskonna arendamisel näitab seda et, et ähm, seitsekümmend protsenti meie kodanikest elavad üht või teistpidi linnapiirkondades ja see tegelikult tähendab seda, et väga suur osa ühenduse SKP-st toodetakse just seal. komisjoni statistika on seda samuti näidanud ja see ei ole muutunud viimasel ajal, samas tuleb arvestada seda, et linnad on äh, Äh, tõsistes raskustes näiteks ummikutega ja muude keskkonda mõjutavate probleemidega. ja ei tohi äh, õõnestada sellise tegevusega Euroopa Parlamendi tegevust, äh, näiteks võtsime hiljuti vastu kliimapaketi, mis on risti vastupidiste põhimõtetega. regionaalarengu fondist on tohutult vahendeid kasutatud viimase Mali eh, eelarveperioodi jooksul sellele valdkonnale, nüüd see saab olema kaheksa miljardit, eh, käivitatakse ka ühtekuuluvusfond. väga oluline, et Euroopa Liidul oleks ühtne tegevuskava ja ühtne poliitika ja muidugi arvestades lähimuspõhimõttega ning liikmesriikide ja kohalike omavalitsuste pädevustega. aga täiesti selge on see, et eh, ühtsest poliitikast tõusetuks väga palju kasulikku ma lihtsalt ei saa aru, et kuidas tegevuskava üldse on jäänud veel avalikustamata. ja sellepärast me teile selle suulise küsimuse ka esitame läbi äh, Transpordikomisjoni esimehe. regionaalkomisjon toetab äh, seda küsimust. tõesti tundub, et äh, et arvestades seda, et meie mandaat on lõppemas, tuleb midagi praegu teha, nii et mõelge sellele, meil on hädasti vaja Eh, linnaliikluse tegevuskava. Eh, suur tänu, härra Ulbricht, kaks minutit, palun. proua president, eh, proua volinik, daamid ja härrad, on ilmselge, et teemad, mis on seotud linnaliiklusega, on olulised nii majandusliku arengu kontekstis kui ka keskkonnakaitse aspektist vaadatuna selles ei ole mingisugust kahtlustki ja keegi ei peaks seda üldse hakkamagi küsimärgi alla seadma. Euroopa Parlamendi töö seoses rohelise raamatuga on välja toonud eh, lisaprobleeme, millele on viidatud, peaasjalikult puudutab see pädevuste jaotust kohaliku omavalitsuse tasandi, liikmesriigi tasandi ja Euroopa tasandi vahel on olnud kõhklusi selle kohta, et kas Euroopa Liit peaks üldse tegelema kohaliku tähtsusega küsimustega või peavad sellega tegelema ainult liikmesriikide ametivõimud ja kohaliku tasandi ametivõimud. pööraksin teie tähelepanu sellele, et arutelu äh, käigus on äh, tulnud äh, esile veel üks küsimus, kas roheline raamat toob üldse välja tegevusi, mis linnu aitavad või on tegevused kohustuslikud linnadele kuidagi midagi ette võtta? me oleme jõudnud kokkuleppele, et me peame linnadele abi pakkuma. täna tõuseb aga küsimus, et mis on olnud Euroopa Komisjoni äh, ambitsiooniks rohelise raamatu avalikustamisel, mis oli teie pikemaajalisem plaan, kas te tahtsite dünaamilisi lahendusi leida või lihtsalt arvamusuuringut äh, teha? Äh, ajalugu on nüüd näidanud, et ähm, komisjon esialgu, kes oli väga skeptiline, äh, selle palli küll veerema lõi, kuid samas mõtlevad pidevalt sellele, et mis on need tegevused, mis oleks pidanud juba käivituma, tuleb teha väga selgeid otsuseid nüüd. härra Elkada, Elkadrui, kaks minutit palun. suur tänu, proua president, kallid kolleegid proua volinik, ma tahaksin toetust avaldada nendele kolleegidele, kes on teatavat meelehärmi üles näidanud pärast teie vastust, proua volinik. proua volinik, te ütlesite, et komisjon esitab linnaliikluse osas terve rida ettepanekuid, minu meelest on see iseenesestmõistetav, see teie töö ongi, aga seda me teie käest mitte ei küsinud. meie tahtsime, et te esitaksite kõikehõlmava visiooni, tegevuskava, mis detailselt tooks välja need meetmed ja poliitikad, mida Euroopa Komisjon kavatseb järgnevatel aastatel käivitada. sellise tegevuskava mõte on äh, anda meile võimalust asja arutada siin kojas, aga ka seda rääkida läbi äh, huvigruppide ja avalikkusega laiemalt. kutsume teid üles omakorda survestama oma kolleege tegevuskava esitama Te olete siin äh, lipu kõrgel hoidnud nende äh, nimel, te mõistate, et äh, surve on tugev Euroopa Parlamendi poolt vahetult enne valimisi, on see loomulik ja meil on vaja väga kiireid samme Euroopa Komisjoni poolt ja täna õhtul on siin täiesti õigesti öeldud, et linnaliiklus puudutab absoluutselt kõiki Euroopa liikmesriike, kõiki Euroopa linnu, kus see on kõigis probleemiks ning Euroopa äh, Liidul on väga äh, oluline ja positiivne roll mängida nende linnade, linnadele lahenduste leidmisel, lahendused, mis peavad äh, baseeruma tehnoloogial, tehnoloogia levikul ja uutel lahendustel ning Euroopa Liidul on ka roll paremate tavade tutvustamisel. Euroopa Liit võib toetada uute transpordikavade elluviimist, toetada rahaliselt neid plaane ja nii edasi, nii et taaskord, proua volinik, kutsuksin teid äh, tugevalt üles taas kord mõtlema sellele, mida te meile just äh, vastasite ja tagama selle, et Euroopa Komisjon nii kiiresti kui võimalik võtaks vastu äh, tegevuskava. proua Tikau nüüd vaba mikrofoni alusel. aitäh, proua president, proua volinik. tegevuskava on linnade jaoks väga vajalik seitsekümmend protsenti Euroopa Liidu kodanikest oodava, ootavad, et Euroopa tasandil toimuks areng selles osas. mis on komisjoni vastuseks? väga palju kulusid tuleb äh, ummikutest, öeldud on, et üks protsent teist kannatab selle all. Äh, selleks, et ummikuid vähendada, tuleb investeerida avalik, tuleb investeerida ühistransporti. Praha on äh, linn, kus äh,, mis on väga eesrindlik äh,, meil on ökoloogilised bussid. ma kutsun kõiki üles, äh, et ka struktuurifondide vahendeid äh, kasutataks selleks ära, selleks, sellega saaks linnaliiklust edendada. proua volinik, palun. proua president austatud liikmed, ma tõesti hindan seda, mida te räägite ja ma kindlasti edastan kõik teie mured asepresident Tajanile, kes, ma tean, on endiselt pühendunud eesmärgile. tegevuskava on komisjoni kahe tuhande üheksanda aasta tegevuskavas ja ta on isiklikult pühendunud selle avaldamisele, nii et ma ei ole, ma ei kahtle põrmugi selles, et asepresident Tajani võtab täielikult arvesse seda, mida te väljendasite, ma tean, et mõju-uuring on lõpule viidud ja loodetavasti, nii nagu ma ütlesin, toob tegevuskava kaasa ka õigusloomelise programmi ning avaldatakse juba sel aastal. arutelu on lõppenud päevakorras on nüüd suuline küsimus komisjonile, mis puudutab Ringhäälingu teatise läbivaatamist riigiabi avalik-õiguslikule ringhäälingule. ma annan kohe sõna autorile, härra Vissarile viieks minutiks.